die sitzung ist wieder aufgenommen. jätkame osaistungjärguga. lugupeetud daamid ja härrad, eilse istungi protokoll on teile esitatud, kas teil on selle kohta kommentaare? kui ei, siis